Texte sind verfügbar. protokoll on kättesaadav kõigile, kas on sellele vastuväiteid, ei ole, ei näe vähemalt, seetõttu seega loeme protokolli kinnitatuks